pärast äh, proua Miki Maieri äh, ametist lahkumist on parlament äh, võtnud teadmiseks, et tema ametikoht on vaba alates kuueteistkümnendast märtsist kaks tuhat seitseteist ja me oleme teavitanud liikmesriigi pädeva